Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαμβάνεται η διακοπή σας συνεδρίαση με πρώτα... me jätkame oma tööd, austatud daamid ja härrad ja esimene teema meie päevakorras äh, on Luis Manuel Capola Santose raport ning äh, tegemist on äh, meil põllumajandustootjatele makstavate otsetoetustega. Capola Santos kolleeg Kopula Santos, palun. aitäh, austatud president. tere tulemast, tere tulemast ka volinikule. tahaksin avaldada rahulolu sellega, mis on saavutatud sellel väga olulisel teemal, aga ma arvan, et mul nelja minutit aega vaja ei olegi, kuna tegemist on teemaga, mille osas meil on olemas lai konsensus ja nagu te teate, komisjoni ettepanek on ettepanek, mille eesmärgiks on tagada see, et meil on võimalik jätkata otsetoetuste maksmist ülemineku aastal, üleminekuperioodil praeguselt põllumajanduspoliitikalt reformitud ühisele põllumajanduspoliitikale Äh, ning ka uue mitmeaastase finantsraamistiku tingimustes, mis äh, hõlmab siis aasta kaks tuhat kolmteist, aga see hõlmab ka finantsaastat kaks tuhat neliteist. põhimõtteliselt äh, on siin räägitud toetussummadest, mis on kättesaadavad selleks, et maksta otsetoetusi ning tuleb arvesse võtta ka uute liikmesriikide vajadusi, et et äh, oleks tagatud äh, toetuste stabiilne maksmine põllumajandustootjatele. Äh, nagu on öeldud, tegemist on ülemineku aastaga, aastaga kaks tuhat kolmteist ning parlamendi põllumajanduskomisjon on võtnud, viinud sisse terve rea uusi sätteid, mille eesmärk on hõlmata eriolukord eraldiseisvates liikmesriikides ning vajadus finantseerida ÜPP teist sammast, ma räägin siin Ühendkuningriigist, Saksamaast ja Rootsist aastal kaks tuhat kolmteist anti võimalus uutele liikmesriikidele jätkuvalt ÜPP esimese samba raames anda täiendavat toetust ning sarnane mehhanism on ette nähtud ka Küprosele, võttes aluseks taotluse, mille nad esitasid trialoogi alguses vastav taotlus on jõudnud äh, Põllumajanduskomisjoni, kus äh, see leidis äh, laia toetust. sooviksin tänada komisjoni talitusi väga hea koostöö eest, tahaksin tänada ka Taani eesistujat, nõukogu eesistujat ning Põllumajanduskomisjoni sekretariaati ning tahaksin tänada ka kolleege Põllumajanduskomisjonist, õiguskomisjonist ning variraportööre, kes on kiiresti reageerinud ja töötanud selle teema kallal. me oleme tõesti teinud head tööd selleks, et tagada toetuste jätkuv väljamaksmine üleminekuaastal. ma loodan teie laiale toetusele ja loodan, et eh, me eh, viime lõpule oma töö ka seadusandjana eh, selleks, et järgmisel aastal oleks võimalik põllumajandustootjatele õigeaegselt toetused välja maksta nii palju minu poolt, austatud president, austatud volinik, kallid kolleegid, palju tänu tähelepanu eest. na kalesu to vima, ton kirjo Dacian Tšolos, eks onomatus Epitropis, kirja Pitrope. palun nüüd härra Tšolosel Euroopa Komisjoni nimel sõna võtta. austatud daamid ja härrad, mul on väga hea meel selle üle, et õigusloomeline protsess hakkab lõpule jõudma, mis puudutab põllumajandustootjatele kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal makstavaid otsetoetusi. ma sooviksin tänada härra Kapulas Santos tehtud töö eest, aga nagu ka põllumajanduskomisjoni ja kolleeg De Castrot väga tugeva kaastöö eest soovin tänada ka valmisoleku eest juba esimesel lugemisel kokkuleppele jõuda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 väga huvitatud sellest, et määrus võetaks kiiresti vastu selleks, et oleks võimalik otsetoetusi kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal välja maksta, seetõttu mul on väga hea meel, et kompromisstekst on täiskogul hääletamiseks valmis ning kahekümne neljanda mai kolmepoolsel kohtumisel saavutatu, saavutati kokkulepe komisjoni ettepaneku kohta. kompromisstekst sisaldab muudatusettepanekuid, mis on vajalikud selleks, et nõukogu ja parlament saaksid omavahel kokku leppida ning me tõepoolest saame aru sellest, et need on sellised elemendid, mis on poliitilise kokkuleppe jaoks väga olulised. rakendusala kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal on no, väga oluline ning selleks, et põllumajandusvaldkonna reformi läbi viia, on vajalik ka käesolev tekst. nüüd saab sõna kolleeg Giovanni Lavia eelarvekomisjoni nimel, üks minut, palun. Ehm, tänan, president. omalt poolt eelarvekomisjoni nimel tahan öelda, et me igati kiidame heaks fakti, et see õigusloomeline menetlus äh, viiakse lõpule esimesel lugemisel. komisjonile tegi muret ainult üks aspekt, nimelt seos kahe, kahe tuhande kolmandal aastal otsetoetuste ja mitmeaastase finantsraamistikuga. nagu te teate, põllumajandusaasta lõpeb viieteistkümnendal oktoobril ja otsetoetused, mida makstakse kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, kuuluvad kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve alla. ja nimetatud mitmeaastane finantsraamistik ei liigu aga piisava kiirusega edasi. Taani kui eesistuja järeldus on olnud äh, anda see töö üle Küprosele, järgmisele eesistujale me loodame, et töö viiakse lõpule nii kiiresti kui võimalik sest see võimaldaks maksta otsetoetusi kahe tuhande kolmandal aastal ja samuti viia nii kiiresti kui võimalik sisse reformid. nüüd fraktsioonide nimel, kõigepealt saab esimesena sõna Maria Nedeltševa, üks minut, palun. tänan, president, kolleegid, kõigepealt tahaksin õnnitleda raportööri suurepärase töö puhul see dokument äh, illustreerib mitmeid saavutusi Euroopa Komisjoni poole pealt. Äh, see formuleerib Euroopa Liidu poliitikat, tegemist on institutsiooniga, kes koostab esialgse ettepaneku ja ma olen väga tänulik selle eest ja selle tõttu ma pöördun Euroopa Komisjoni poole üleskutsega arvestada ka uutes liikmesriikidega ma loodan, et komisjon saab edaspidi olema ambitsioonikas oma eesmärkide seadmisel, meil on vaja õiglasemat ühist põllumajanduspoliitikat. ma tahaksin juhtida ka liikmesriikide, riikidele tähelepanu, sest liikmesriigid suudavad paremini kindlaks määrata oma talunike vajadused. liikmesriigid on need, kes kujundavad siseriiklikud seisukohad. ma kutsun üles liikmesriike tegema aktiivsemat koostööd. liikmesriigid moodustavad olulise osa otsustusprotsessi protsessis, kuigi nad ei ole siinkohal kohal. Nende arvamused on ka tähtsad meie Euroopa Parlamendis, aga peame arvestama kõikide arvamustega, nii horisontaalsete kui vertikaalsete arvamustega. ja ma loodan, et eh, ka teiste üldist põllumajanduspoliitikat puudutavad reformide puhul püüd, on püüd kvaliteedi poole. suur tänu, proua Nedeltševa ja nüüd järgmisena saab sõna äh, sotsiaaldemokraatide nimel Ivari Padar. üks minut. toetan igati raportööri kõikide muudatusettepanekute eest ja ja eriti hea meel on mul nende muudatusettepanekute üle mis võimaldavad uutel liikmesriikidel 2013 aastal rakendada siseriiklikuid täiendavaid toetusi

annab optimismi kõikidele balti põllumeestele et selles kojas on võimalik leida uue põllumajanduspoliitika planeerimisel häid kompromisse nii et tänan väga! aitäh! ALDE fraktsiooni nimel saab nüüd sõna kolleeg Raimers, poolteist minutit. austatud president, lugupeetud volinik, Eh, daamid ja härrad. Eh, soovin teatada, et ALDE eh, soovib toetada muudatusettepanekuid. me tervitame seda kompromissi, milleni me jõudsime millega me kinnitame seni kehtinud erandeid, me ei too sisse suuri muudatusi ning ülemineku aastal võimaldab põllumajandustootjatel rahulikult majandada. mul on väga hea meel tehtud koostöö üle ning ma loodan väga, et me niisugust konstruktiivset koostööd saame jätkata ka tulevikus, sest siiamaani on meil põllumajandusreformide puhul olnud väga palju tõrkeid. ma loodan, et nüüd õnnestub meil ühiselt tõepoolest põllumajandustootjate jaoks saavutada hea tulemus. aitäh! aitäh proua Raimersile roheliste fraktsiooni nimel poolteist minutit proua Miranda. Eh, aitäh, härra president, eh, aitäh ka kolleeg Kabulo Santosele, kes on alati olnud suur põllumajandustootjate kaitsja ning me loodame, et ta ka jätkab sama poliitikat eh, ÜPP reformi edendades ta on väga hästi kursis põllumajandustootjate olukorraga eh, ning eh, tõepoolest on äärmiselt oluline, et põllumajandustootjad saavad otsu, eh, otsetoetusi edasi, see on ka minu piirkonna Galiitsia jaoks äärmiselt oluline. siin on tegemist põllumajandusliku suunitlusega piirkonnaga ning eelarve on olnud külmutatud ka põllumajandustootjate jaoks. meil ei olnud otsetoetusi ning selle määrusega nüüd äh, on meil mm, kindlad standardid otsetoetuste jaoks, see on äärmiselt oluline rasketel hetkedel, mis meil põllumajandussektoris praegu on. meil on tegemist suure kriisiga meil ei ole liikmesriikides eh, ka riiklikku toetust ette nähtud paljudel juhtudel eh, ning eh, need kohustuslikud ülekanded on äärmiselt kasulikud. ma sooviksin meenutada vaid seda, missugused on need eelarvevahendid, mis on ette nähtud selleks, et reformi ellu viia see protsent, mida ÜPP jaoks liikmesriikides eraldatakse, väheneb ning see kahjustab reformi edendamist. nüüd EKR fraktsiooni nimel härra Wojciechowski, üks minut. E, aitäh, ja ka mina sooviksin südamest tänada raportööri eh, härra Kapulas Santost tehtud töö eest. see, et kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal saavad põllumajandustootjad jätkuvalt otsetoetusi, eh, on väga kasulik ning ma tõepoolest loodan, et kahe tuhande kolmeteistkümnes aasta on viimane aasta, eh, kus otsetoetusi makstakse nii erineval määral erinevus on juba on märkimis, on väga raskelt tabanud just uusi liikmesriike, riike, kes liitusid kümme aastat tagasi ning nad kannatavad selle all, et nad peavad konkureerima ebavõrdsetes tingimustes. selle viimase kümne aasta jooksul saadud, tajutud ebavõrdsus hakkab aga nüüd lõpule jõudma ning mul on selle üle hea meel, ma tänan veel kord raportööri, tänan selle eest, et ta on näinud nii palju vaeva ning soovin talle palju edu. pärast kahe tuhande neljateistkümnendat aastat loodan ma aga, et diskrimineerimine otsetoetuste maksmisel Äh, tõepoolest lõpeb. järgmine kõneleja on kuue äh, nimel kolleeg Rubiks, poolteist minutit. Paldies, priekšsēdētāji. Äh, mēs uzskatām, ka 2013. Meie leiame, et 2013. aasta ning Äh, peab toetuma baasaasta rahastamisele, me saame oma seisukohti ka põhjendada, äärmiselt oluline on äh, tagada võrdsed tingimused kõikide jaoks, see näitab ka solidaarsust minu fraktsioon ja Läti põllumajandustootjad on arvamusel, et võrdsed maksed ei ole vajalikud mitte ainult selleks, et konkurentsitingimused oleksid võrdsed, vaid see on vajalik ka sotsiaalse võrdsuse tagamiseks. ma leian, et härra Kabulas Santose raport on väga põhjendatud ning me äh, tunneme ka komisjoni seisukohti, kuid ma leian, et me peame minema kaugemale, kui me, me saame rääkida võrdsusest alles siis, kui tõepoolest põllumajandustoetused on võrdseks saanud. Baltikumi põllumajandustootjad on praegu diskrimineeritud olukorras, see peab aga muutuma kui me näeme praegu, kuidas jõukad inimesed teistest liikmesriikidest osavad meie maad üles eh, ning eh, meie oma põllumajandustootjatel niisuguseid eh, võimalusi ei ole, meie põllumajandustootjad lasevad põldudel võssa kasvada, seda ei saa jätka, lubada jätkata. nüüd sõltumatute saadikute nimel kolleeg. tänan, president kõigepealt ma tänan raportööri tehtud tööst ja edusammudest, mida ta on saavutanud äh, äh, otsemaksete teemal aastaks kaks tuhat kolmteist ja kuni on oluline siiski tagada äh, ka maksete jätkumine aastal kaks tuhat kolmteist on oluline mõelda ka maaelu arengukuulutustele ja Ühendkuningriigis on see olulise tähtsusega. meie jaoks on samuti oluline, et äh, Ähm, makseeraldisi tehakse ka ebasoodsatele piirkondadele ja agrokeskkonnameetmetele kõige olulisem on see, et üleminek nendele maksetele peaks olema sujuv ja ei tohi oluliselt piirata talunike sissetulekuga, arvestades seda, et turud on väga volatiilsed. seega ma äh, arvan, et me võime olla rahul tänase tulemusega, konstruktiivse tulemusega. Äh, ÜPP ühine eesmärk pärast kahe tuhande kolmandat aastat äh, peab samuti arvestama otsemaksete tähtsusega ja läbi teise samba toetama aktiivseid talunikke, kes toodavad meile tervislikku toitu ja tagavad toiduainetega kindlustuses äh, Euroopas. esimese samba toetused peavad aga toetama neid talunikke, kes teevad täiendavaid jõulpingutusi ja tagama äh, soovitud tulemused maaelu arengus ja keskkonnaküsimustes. ma samuti leian, me peame äh, saavutama ka EMF-iga usaldusväärsed eelarvevarud ja me peame äh, korrigeerima äh, tasakaalu puudumise maaelu arengu assigneeringutele näiteks eriti Ühendkuningriigis ja see ajalooline viga tuleb nüüd parandada. Απευθύνω έκκληση κυρίες και κύριοι συνάδελφοι για τήρηση του χρόνου ομιλίας. Daamid ja härrad, palun pidage kinni oma kõneajast. ja järgmisena saavad sõna härra Nikolesko üheks minutiks, palun. suur tänu, president Äh, ettepanek põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste kohaldamises kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks loob vastava õigusliku raamistiku. eeskirjad, mis on välja pakutud komisjoni raporti poolt, on tasakaalustatud ja on sobivad ka uutele liikmesriikidele nagu Bulgaaria ja Rumeeniale. Nende riikide puhul ei ole kohandamisi ette nähtud, sest seal ei ole veel lõpule viidud äh, otsetoetuste süsteemi üleminekuperiood äh, Rumeenia Bulgaariale ei ole ka ülemmäärasid kehtestatud, mis on õiglane otsus ja niiviisi parlament teeb ühe sammu edasi eh, meie tulevase ÜPP ettevalmistamiseks, kuid loomulikult järgmised sammud on olulisemad ja saavad olema raskemaks väljakutseks ja üsna pea me hakkame arutama neid raporteid ka põllumajanduskomisjonis iga teema õigel ajal, kuid tänasel hetkel ma tahan öelda teile, et tulevikus me peaksime koos mõtlema selle peale, kuidas luua õiglane süsteem äh, Rumeenia ja Bulgaaria, kes järk-järgult vähendavad otsemakseid, peaksid suutma seda alustada ka kahe tuhande kolmandal, kahe, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal. ja nüüd saab sõna äh, proua Ulrike Roodust. Äh, härra president, äh, austatud daamid ja härrad, me oleme praegu ÜPP reformi läbiviimise järgus ning homme läheb hääletamisele esimene tekst, mis puudutab ülemineku aasta kaks tuhat kolmteist otsetoetusi, see on väga hea, see on väga eriline hetk, ma sooviksin südamest tänada raportööri kolleeg Capula Santos tema väga hea ja väga kiirelt läbi viidud töö eest, meie ees olev äh, määruse tekst peab jõustuma kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, selleks et üleminekul äh, ei tekiks probleeme, kui me liigume uute äh, süsteemide juurde äh, on vaja seda, et parlament ja nõukogu saavutaksid kiiresti kokkuleppe. meil on vaja tagada liikmesriikide rahastamise sidusus ning seetõttu on ülemineku eeskirjade jõustumine kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal äärmiselt oluline määruse tekst on vajalik ka selleks, et äh, määratleda neid äh, tingimusi, mis puudutavad üleminekut kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta tingimustel, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta tingimustel ning mul on väga hea meel, et on võimalik kasutada ka ülekandemeetodeid, aitäh! aitäh. aitäh, järgmisena saab sõna ähm, härra Alan Smith, palun pooleteiseks minutiks. avaldan äh, tunnustust äh, meie väga energilisele raportöörile Luisile suurepärase töö eest, mille ta on ära teinud, hämmatav, hämmastav, kuidas ta on leidnud aega, et, et kõik ära teha, aga tegemist on hea tööga, mida on teinud nii parlament kui komisjon, on saadud selgust juurde selleks, et edasi minna maaelu arenguprogrammidega, jätkuvad otsetoetused üleminekuperioodil enne järgmist ÜPP-d ja nii edasi suuri vastuolusid täna siin kojas ei ole ja, ja et võib-olla isegi mõtlete selle peale, et miks me üldse kulutame parlamendi aega selle teema arutelu peale, aga ärgem unustagem, et teatud oludes ja teatud ringides on tegemist vastuolulise küsimusega, on liikmesriike, kes soovivad vähendada otsetoetusi põllumajandustootjatele, Šotimaa põllumajandustootjate jaoks on põllumajandustoetused ääretult olulised ja, ja meie toetame mõtet jätkata otsetoetustega, väga hea, et Šoti valitsus on, omavalitsus on olnud väga konstruktiivne ja me praegune liikmesriik eh, nii konstruktiivne ei ole olnud, eriti eelarve üldise loomu osas, igal juhul volinik, ma võin teile kinnitada, et eh, Briti saartel vähemalt eh, osades kohtades teil liitlasi on, eriti põllumajanduspoliitika osas. ootan järgnevaid reforme. aitäh ja nüüd saab sõna äh, kolleeg Görling. üks minut on teil aega. Be... ma vabandan ma ei, küll ei saa jätkata samal toonil. igal juhul ma tervitan äh, põllumajanduskomisjonis äh, tehtud tööd ning äh, ootusi muudatusettepanekute osas, mis puudutab vabatahtlikku ümbersuunamist. tegemist on olulise küsimusega ühte, Ühendkuningriigi jaoks, ähm, eriti selles osas, mis puudutab ümbersuunamist erinevate sammaste vahel. ollakse seisukohal, et et Ühendkuningriigis on äh, laialdaselt kasutatud äh, vabatahtlikku ümbersuunamist, e-, esialgu see väga populaarne ei olnud põllumajandustootjate seas ja, ja ei oodatud ka uut äh, otsetoetuste kava, samas on see ääretult oluline aastatel kaks tuhat kolmteist ja kaks tuhat neliteist, seega palju täna, tänu raportöörile härra Kabulas Santosele pragmaatilise lähenemise eest ja ootan teiega jätkuvat koostööd käpireformi raames aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Leia Rikk, palun. aitäh, ma soovisin kõigepealt tänada kolleeg Capula Santost tehtud töö eest ning õnnitleda teda õnnestunud teksti eest. siin on tehtud tõepoolest väga tublit tööd ning me toetame teda tema poliitika jätkamisel, see on äärmiselt oluline. meil on vaja luua õiglased hüvitussüsteemid. sooviksin kasutada juhust ka selleks, et öelda, et kui me räägime ühisest põllumajanduspoliitikast, ei tohi me unustada ka baashindasid, meil on vaja moduleerida toetusi vastavalt kliimatingimustele, tööhõive tingimustele ning seetõttu me toetame ÜPP eelarves oluliste sotsiaalsete ja keskkonna aspektide kaasamist, aitäh. aitäh, sõna saab kolleeg Sinclair, üks minut väga paljud minu valijad on minuga ühendust võtnud. Äh, nad on kaevanud, et nad on saadetud halvemasse olukorda, et neid ei kohelda võrdselt ÜPP. Äh, otsetoetused talunikele moodustavad kolm neljandikku ÜPP eelarvest, mis on nelikümmend protsenti Euroopa Liidu eelarvest. seega tegemist on märkimisväärse summaga Äh, konservatiivide juhitav Briti valitsus äh, vastumeelselt äh, ei taha anda ära neid diskretsiooniõigusega rahasid toetuste maksmisel, nad suurendavad veelgi seda ebavõrdsust ja vabatahtlikult vähendades otsemakseteid kiiremini kui mõned teised liikmesriigid Ühendkuningriikide äh, raskused äh, süvendatud veel äh, selle ajalooliste väljakujunenud ebaõiglase jaotusvalemi tõttu ja selline Ühendkuningriigi vastane diskrimineerimine tuleb lõpetada, meil on vaja õiglasemalt toetuste jagamist teisest sambast ja on vaja kaitsta Ühendkuningriigi talunikke. ja viimane sõnavõtja on kolleeg Tabatši kolleegid kuulsid siin juba palju tänusõnu härra Santose aadressil, ma soovin neid toetada, mis puudutab otsetoetusi, siis kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal uutes liikmesriikides neid tõepoolest ei tohiks vähendada. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal me tõepoolest näeme, et e, uute liik-, liikmesriikide olukord hakkab e, jõudma tasakaalustatud tasemele ning ma e, rõõmustan väga selle üle, et kolleeg Kabulas Santos on aru saanud, milles seisneb probleem ning kahe tuhande neljateistkümnendast aastast alates on uute liikmesriikide ees suur probleem seoses ÜPP toetuste määraga. uued riigid ei saa leppida sellega, mis on artiklite üks ja kuuskümmend punktides C ja D kirjas. see puudutab soodustuste alustingimusi. raportöör Capolas Santos sai sellest probleemist aru, kuigi komisjon siin probleemi ei näinud. küsimus on selles, et uusi liikmesriike ei tohi jätta halvemusse. kaksteist Äh, uut liikmesriiki peavad saama võrdsed tingimused ning seetõttu ma palun volinikul ka vastavad sammud rakendada. aitäh, nüüd jõuame vaba mikrofoni juurde. Äh, äh, kõigepealt härra Tšoslain uh,. uh aitäh, president, austatud volinik teatud murega neil Londonis näiteks, kui komisjon tuli välja seadusandliku ettepanekuga, kus oli kirjas eh, vabatahtlik ümbersuunamine, siis selgelt nii Inglismaal kui Šotimaal eh, ilma võimaluseta eh, kasutada neid otsetoetusi ja neid, suunates neid maaelu arengusse, mm, oleks toonud kaasa Šotimaal suuri puudujääke aastal kaks tuhat kolmteist, kui need summad ei oleks arvesse võetud otsetoetuste osas äh, tänu lobitööle komisjonis ja tänu parlamendi kolleegide abiga, näiteks äh, Nikolson ja nii edasi, ähm, saime muudatuse paketti, mis teatud kindluse annavad äh, nii Ühendkuningriigile kui Šotimaale äh, valitsusel on võimalus muidugi otsustada, kas nad tahavad eh, nii-öelda põllumajandustootjate raha ära võtta ja suunata selle nii-öelda eh, maaelu arengu musta auku aastal kaks tuhat kolmteist. igal juhul eh, palju tänu, Louis, koostöö eest ja soovin sulle kõike kõige paremat kahe järgmise seadusandliku paketi osas, et ka need lähevad sama kiiresti läbi kui käesolev, kuigi ma selles kahtlen aitäh, nüüd saab sõna eh, kolleeg Sonja. aitäh, härra president, ütleb härra Sonik, mul on väga hea meel selle raporti üle, see on väga äh, arukas raport ning ma sooviksin kasutada võimalust selleks, et öelda, et äh, tulevases Euroopas ei tohi meil olla kahte erinevat kiirust äh, arengus ning äh, meil on vaja tasakaalustada maksed erinevate riikide vahel. vaesemad riigid nagu Slovakkia või ka mitmed teised on andnud oma panuse selleks, et äh, lõunad, kes praegu on suurtes raskustes raha saamisega turgudelt, äh, tuleksid oma olukorraga toime. Καλώς το βήμα την συνάδελφο κυρία Πρέντεργκάστ sõna saab proua Brenda Kast. ma tervitan seda ettepanekut, mis on küll haldusliku iseloomuga, kuid annab Euroopa talunikele teatud kindluse järgmisel finantsaastal. mul on paar aspekti, mida ma tahan tõstatada seoses talunikele makstavate otsemaksetega pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat. ma olen viimase paari nädala jooksul korduvalt kohtunud oma valijatega, kõigepealt eh, tootmiskohustus lahutatud maksed ja see võimaldaks liikmesriikidele suuremat paindlikkust otsustamaks, milline on äh, tootmiskohust lahutatud otsemaksete iseloom ja samuti äh, viljade kultuuride mitmekesistamise osas, eriti väiksemate keskmise suurusega põllumajandustöötajatele, äh, ka ökoloogiliselt tundlikud piirkondade jaoks peavad protsendid olema täpselt määratud ja kõike hõlmavad ja oled hõlmatud selles. ja kui me räägime konvergentsist, siis ma äh, tervitan seda, äh, härra Kapolus Santos toetab komisjoni ettepanekuid, rohkem tuleb ära teha, et talunike tegevus riiklikul tasandil ei oleks ohtu seatud. Swinburne järgmisena kolleeg Schwimberg. meie heaolu sõltub väga palju maaelu arengust, e- eriti Walesis. arvestades seda, et äh, vähem soodsates piirkondades äh, talunikud sõltuvad väga roh-, äh, väga palju otsemaksetest. ilma nende otsemaksetega väga paljud talunike perekonnad loobuksid põllumajandustegevusest, seetõttu ma toetan Äh, ettepanekut jätkata järgmisel aastal äh, otsemaksete maksmist ajaloolisel äh, moel ja ma toetan ka kõiki neid mõtteid, et ülemineku kokkulepped peaksid olema paindlikud ja arvestama ka piirkondlike eripäradega ja andma võimaluse ka talanikule nendega kohaneda. ja ma kutsun üles volinikku tutvuda ka käesoleva aasta kuninglikule põllumajandusnäitusele, kus talunikud otseselt näitasid, mida nad suudavad teha järgmisena saab sõna härra Sikerski. Rok 2013 jest rokiem przejściowym, gdyż kończy perspektywę finansową. aasta kaks tuhat kolmteist on väga oluline, sest kahe tuhande seitsmenda, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta finantsraamistik jõuab lõpule, kuid me peame valmistuma juba järgmiseks finantsraamistikuks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend mul on hea meel selle toetuse üle, mida ettevõtted saavad üle viie tuhande euro. Need on äh, riigid, kus on äh, makstud vähem otsetoetusi ning oleks hea, kui leidaks ka äh, muid üleminekulahendusi selleks, et me saaksime võrdsed konkurentsitingimused tagada uute ja vanade liikmesriikide vahel me ei soovi enam valdkondlikke toetusi pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat. see, kuidas osa taotlusi alates kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast maksma hakatakse, näitab, et tegelikult jäävad ikkagi ebavõrdsused püsima. aitäh, nüüd saab sõna kolleeg wielkie zadowolenie z aitäh, härra president, et jätkab härra Olenitšek. mul on väga hea meel selle üle, et me suutsime leida kompromissi. E, soovin tänada raportööri, e, kolleeg Kobolos Santos on teinud väga head tööd e, ning me saame toetada ka vanade liikmesriikide põllumajandustootjaid. arutelu siiski on näidanud, et äh, otsetoetused on meie kõikide jaoks äärmiselt oluline vahend põllumajandustootjate äh, äh, positsiooni tugevdamiseks ning kui me räägime ühtsest turust, siis me müüme siin ühtsete hindadega, kuid tootmisvahendite hinnad on erinevad Saksamaal, Prantsusmaal maksavad põllumajandustootjad väetiste eest üht hinda, see ei ole ka võib-olla põhjendatud, et neil on siis ka ühesugused otsetoetused. see ei puuduta lõhet uute ja vanade liikmesriikide vahel, ainult erinevusi on ka vanade liikmesriikide vahel. põllumajandustootjad Prantsusmaal, saavad teistsuguseid toetusi kui Saksamaal ja Poolas, siin on vaja tasakaalu. kolleeg Nikolas. palju tänu, lubage ka omalt poolt äh, tänada raportööri äh, naudi seda edu täna, sellepärast et tulevastel nädalatel ilmselt eh, nii suurt, nii suur edu sind ei, ei saada igal juhul. Ehm, tegemist oli olukorraga, mis oli peaaegu katastroofiline ja väga hea, et parlament on saanud oma eh, rolli täita ja on nüüd need kahe silma vahele jäänud tühikud täitnud mis puudutab ümbersuunamist, ähm, siis äh, loomulikult seda raha oli vaja maaelu arengu jaoks äh, ja mm, need kohustused olid vajalikud Ühendkuningriigi poolt ja äh, lubage omalt poolt ka öelda ähm, täiendavalt, et meil on väga hea meel, et need teised samba summad on nüüd arvesse võetud, mis olid ääretult vajali-, vajalikud ning loodetavasti ÜPP reform ja mitmeaastane finantsraamistik kõik äh, läbirääkimised selle, nende osas äh, lõpevad edukalt ja loomulikult Ühendkuningriik äh, panustab ja annab oma osa. aitäh ja nüüd saab sõna taas volinik, palun. palju tänu un soutien très large pratiquement unanime pour euh, la manière dont on a trouvé le compromis pour euh, mul on hea meel selle üle, et meil on õnnestunud saavutada kompromiss ning äh, oluline on see määrus nii kiiresti vastu võtta kui vähegi võimalik, selleks et oleks võimalik otsetoetusi välja maksta. Äh, küsimus äh, puudutab kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta makseid, kuid meil on vaja seda määrust ka selleks, et saada selgusele selles, millised on üleminekumeetodid kui me räägime pindalatoetustest, täiendavatest toetustest, mis meil ikkagi veel kasutusel on, kui me räägime ühenduse vahendist, vahendite kasutamisest, siis on meil vaja Äh, uuendusi ning äh, siin on äh, juttu olnud ka sellest, ähm, millised kohandamismeetmed on kasutusel liikmesriikides, näiteks Ühendkuningriigis ning meil on vaja vahetada omavahel kogemusi selle kohta, kuidas kõige paremini kasutada ära ise finantsraamistiku vahendeid maaelu arendamiseks. siin on, on oluline äh, pöörata piisavalt tähelepanu põllumajanduspoliitikale uue finantsraamistiku väljatöötamisel ning ma pööran väga suurt tähelepanu põllumajanduskomisjoni tööle, eriti arvestades seda raportit, mis meile on esitatud äh, Äh, mul on väga hea meel selle üle, et äh, ametlikud arutelud äh, nõukogu komisjoni ja parlamendi vahel saavad kiiresti alata selleks, et meil oleks võimalik välja töötada tasakaalustatud põllumajanduspoliitika. meil on vaja tagada no, toetused põllumajandustootjatele, meil on vaja stabiilset põllumajanduspoliitikat. aitäh, härra volinik. nüüd saab veel kord sõna raportöör Kapulas Santos austatud president, kallid kolleegid, ma tahaksin teid äh, südamest tänada väga sõbralike sõnade eest, äh, mida ma kuulsin äh, siin tervest saalist, mitte ainult voliniku suust. niivõrd ähm, hea on töötada teema kallal, kus kõik tulevad sinu taha, me kõik keskendume ühele eesmärgile ja kui me tõesti kõik üheskoos pingutame, siis siis me suudame mägesid liigutada, me töötame loomulikult nii-öelda ajale vastu ja seetõttu äh, on eriti teravalt äh, näha see, äh, kui, et meil on vaja kiiresti tööd teha selleks, et probleemid lahendada, loomulikult siin tuleb arvestada erinevate liikmesriikide eripäradega, veel kord palju tänu konstruktiivse vaimu eest, mida te läbirääkimistel üles näitasite nii põllumajanduskomisjonis kui parlamendis tervikuna ja nüüd äh, oleme valmis tegema koostööd nii nõukogu kui komisjoniga ja ma loodan, et äh, me saame asjad liikuma õiges äh, suunas, pidades tulevast ÜPP reformi silmas. ma loodan, et me jätkame tööd samas vaimus ja saavutame positiivseid tulemusi ja kui ma räägin positiivsetest tulemustest, siis ma mõtlen positiivsetest tulemustest Euroopa põllumajandustootjate jaoks. aitäh, raportöör, kallid kolleegid, sellega me oleme lõpetanud oma arutelu ning hääletus toimub homme kell kaksteist kolmkümmend.